kiri ilmub äh, ka tänase istungi protokollis. nii et, et kui mingeid märkusi ei ole, siis äh, peetakse muudatused äh, heaks kiidetud. kolmapäeval kirjutasin ma alla üheksale õigusaktile vastavalt artiklile seitsekümmend neli kodukorras koos nõukogu presidendiga tegime seda vastavalt kaasotsustusmenetlusele Nende õigusaktide loetelu ilmub samuti äh, istungi protokollis